Right, welcome back everybody. kallid kolleegid, tere tulemast tagasi. Läheme päevakorrapunkti juurde number kaheksa kohe. Ähm, siin ei teki küsimustki, millest tuleb jutt. nimelt äh, arvamuste vahetus siseturu ja teenuste voliniku Michel Barnier'ga. viimati kohtusime kahekümne neljandal mail. järgmine kord äh, kohtume alles märtsikuus, juba järgmisel aastal, kuupäeva täpselt ei tea. tere tulemast, härra Barnier ja annangi sõna kohe teile. Äh, meil on kõigil väga kiire, nii et äh, kolleegid, äh, üritame küsimustes esitamisel siis seda arvamus meeles pidada. küsimusi ma ei võta siseotsa hääl, aga proua Lam-, härra Lamberts ütleb, et teie ometigi olete naine ja oskate mitut asja korraga teha. aga härra volinik Äh, suur tänu, äh, Jean Lambert, äh, suur tänu, proua esinaine, suur tänu kõigile. mul on väga hea meel täna teiega kohtuda ja rääkida üsna täpsel teemal, nimelt siis meie reformikavast, finantsturgude reformikavast. seda ajahetkel, kui kallid kolleegid, surve meile on suur ebakindlus äh, Euroopa majanduses äh, on selge ja tuntav ning äh, tuhande kahe ja juba kahe tuhande kaheksandal aastal nägime me sarnaseid arenguid. ja loomulikult me tunnetame seda kriisi väga sügavalt ja samas kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi ähm, järelmid on ka veel väga hästi tunda. me ei ole kõiki õppetunde veel selgeks saanud sellest kriisist ja, ja üsna tihti on meil ka lühikene mälu ja see on toonud kaasa majanduslikke pol-, poliitilisi ja sotsiaalseid tagajärgi, riigid on sattunud võlakoorma alla, aga ka meil siin Euroopas ja ka Ühendriikides on need tagajärjed väga tõsised. meie ees on väga tõsised äh, väljakutsed äh, ja äh, neid väljakutseid on palju ja seega tuleb säilitada külma närvi, olla veendunud oma tegevuses ja teha see, mida me oleme lubanud, äh, mida me oleme otsustanud kokku nii G kahekümne tasandil äh, ja ma pean siin silmas seda teekaarti, millest ma rääkisin juba ka varem siin komisjoni ees, aga teha ära ka see, mida lubati Euroopa tasandil kahekümne kuuendal oktoobril ülemkogus vastu võetud otsuste osas meil on äh, kohustus ära teha see, mida me oleme lubanud äh, ja säilitada külma närvi. Äh, põhjust annab selleks ka see, et me näeme teatavat irratsionaalsust ja tohutut kõikuvust riigivõlgade osas Euroopas, eriti euroala riikide seas. me praegu pingutame selle nimel, et poliitika leiaks uuesti üles oma õigused ja leiaks äh, oma õige koha kogu selles süsteemis, nimelt äh, juhi koha. Äh, meie poliitika peab baseeruma kolmel teljel, kõigepealt praeguse kriisi kontrolli alla saamine, teiseks seadusandliku kogu paika saamine ja kolmas telg minu jaoks väga oluline, nimelt sammud, mis tuleb astuda tarbijate kaitseks kõigepealt see, kuidas me vastame sellele kriisile, esimene telg, sellest rääkis ka äh, president Barroso, meie oleme välja pakkunud omapoolse teekaardi seitsme nii-öelda lipulaeva projektiga, see võeti vastu euroala tippkohtumisel kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal äh, oktoobril, kui toimus ka ülemkogu, kes selle samuti heaks kiitis. Euroopa juhid otsustasid vastata siis äh, paralleelselt kõikidele äh, Äh, tänastele põletavatele probleemidele, kuid äh, see ei ole väga hästi äh, loomulikult läinud. probleemid on praegu suured, Kreekad, keskpankade konsolideerimine ning e-, euroala ühtsete reeglite jõustamise järgimine ning veel üks punkt, mis minu jaoks on kindlasti kogu selles asjas samuti väga oluline, nimelt et kust leida majanduskasvu juured uuesti üles Euroopas. Need sammud äh, kallid kolleegid, neid ei saa teha ülepeakaela, neid ei saa kindlasti ellu viia ka üleöö ja me peame kindlasti lootma Euroopa juhtidele. väga palju meie sammudest on ju, ju täiesti uued, minu kolleeg Marju Monti on ka täna Brüsselis, tema on üks nendest Euroopa riigijuhtidest, ehm, kellest me loodame siis palju ja loodame, et ta veendunult üritab meie eesmärke täita. minu jaoks on väga oluline ka siis pankade ehm, toestamine me oleme eh, süstemaatilises mõttes üritanud siis pankasid kaitsta, üheksa protsenti omavahenditest kaitsta pankades, tuleb arvesse võtta eh, ka siis see, kui palju on nendel riigivõlaobligatsioone. ECOFIN-i kohtumisel saavutasime me suuri edusamme selles küsimuses proua esinaine, minu meelest äh, see on ka küsimus kindlasti, mis teie jaoks on väga oluline, on oluline see, et äh, pangad äh, taaskapitaliseeritaks ilma reaalmajandust kahjustamata, on väga oluline, et pangad saaksid täita oma esimest ülesannet ehk teisisõnu olla laenuandjaks nii ettevõtetele kui ka eraisikutele, kuid me oleme näinud ju seda, et pangad on ka täna võlgades Äh, kuid neile peab jääma siiski võimalus äh, täita oma äh, peamist ülesannet, rahastada reaalmajandust pangad peavad lõpetama sellise dividendide ja boonuste äh, väljamaksmise, mis ohustab pankade rekapitaliseerimist. Äh, häid märke me oleme juba näinud selles suunas, kuid me ei ole veel päris veendunud, et pangad on sellest aru saanud ja kui riikidel ei ole võimalust äh, ise rakendada sea-, taolisi programme läbi riiklike reguleerijate, on komisjon valmis reageerima tehes seadusandliku ettepaneku Äh, tagamaks selle, et äh, riikidel säiliks äh, järelevalvepädevus ja et see järelevalve rakenduks niimoodi, et pangad ka siis järgiksid neid soovitusi. pankade finantseerimise küsimus keskpikas perspektiivis peab arvestama ka nende erimeetmetega, mida on rakendanud praeguseks Euroopa Keskpank lühi, lühikeses perspektiivis Äh, tegemist on nii-öelda tõesti hädaabiplaaniga, millega, mille osas siis äh, riigi- ja valitsusjuhid Euroopa Ülemkogul kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal oktoobril äh, kokku leppisid. kui me tahame, et Euroopa majandus oleks stabiilne, tuleb minu meelest, nagu ma olen öelnud ka varem, tulla välja sellest kriisist, jõuda jätkusuutliku lahendusele, me ei tohiks unustada seda, mida õpetas meile aastaks kaks tuhat kaheksa ja me peame andma oma äh, majandusele ja tööstusele, finantsringkondadele äh, äh, terve aluse, millelt kasvada. see on sine qua non ehk vältimatu eeltingimus Euroopa majanduse taaskäivitamiseks ning finantsturgude stabiliseerimiseks. see on meie jaoks väga oluline, et nad oleksid konkurentsivõimelised ja sellepärast äh, ongi meie ambitsiooniks äh, ja võib-olla rohkem kui kunagi varem äh, täita neid kohustusi, mille me oleme endale võtnud G kahekümne raames ja kaasata selleks ka teid. meie tahaksime, et selle aasta lõpuks ehk siis paari nädala pärast oleks komisjonis võimalik panna punkt ettevalmistavale tööle ja esitada siis teile kõik need tekstid, mida on oodatud äh, seoses G kahekümnes võetud äh, kohustustega. Äh, ma olen ka teile saatnud tabeli, mille saatsin ka riigi valitsusjuhtidele konkreetsete sammude kohta, mida komisjon kavatseb teha, me kavatseme astuda need sammud kiiresti, korralikult ja ilma kõhklemata ma telegraafi vormis võib-olla räägiksin nendest, millised tekstid on vastu võetud või mis äh, Äh, on äh, kohe-kohe vastuvõetava, võetamas. üks äh, dokument, mis minu jaoks on väga oluline, on kindlasti järelevalve, see on nurgakivi meie tegevusele ja siin on jällegi vaja Euroopa Parlamendi kaasatust. iga nädalaga, kui ma vaatan, mida teeb ESMA ja, ja teised organisatsioonid, siis äh, mulle küll tundub, et Euroopa on võtnud äh, endale väga selge sihi ja teeb äh, ja täidab oma kohustusi väga keerulistes küsimustes praegu tõesti ühtselt ja jõuliselt. teiseks võtsite vastu ähm, määruse võlavahetustehingute ja tuletisinstrumentide osas Pascal Canfin, teie raportöör, panustas väga sellele, et meie ettepanek on nüüd jõulisem, kui see oli varem ega komisjonis ei ole heade ideede monopol, teinekord ka siit parlamendist tuleb päris häid ideid ja ma kinnitan teile, et komisjon kavatseb olla sama energini, energiline nende ettepanekute kujundamisel, nagu olete teie. kolmandaks, loodetavasti jõuame me kiiresti kokkuleppele tuletisinstrumentide määruse osas, selle me juba aasta kaks tuhat kümme, neliteist september pakkusime välja. see oli seesama tek-, sama päev, kui tegime ettepaneku lühikeseks müümise kohta. Werner Langen tuletisinstrumentide osas on te-, andnud väga suure panuse selleks, et läbirääkimised on edenenud kiiresti nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil ja mul oleks, mul oleks väga hea meel, kui me jõuaksime kokkuleppele nõukoguga üsna pea. see oleks meile heaks relvaks meie läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega, kes on selles osas meist kindlasti praegu antud sektoris ette. neljas punkt äh, hoiuste tagamine, äh, siin on järk-järguliselt äh, lähenetud, kuid me peame kindlasti edasi minema, sellepärast et kodanikud ootavad meilt, et me neie hoiuseid kaitseksime neljak-, neljandaks, Olle Schmidt on raportööriks äh, inve-, investorite hoiuste tagamisel ja ta jää, võib kindlasti jääda ootama meie toetusele. kallid kolleegid, lisaks nendele seadusandlikele tekstidele, mille osas ma loodan jõuda üsna kiirelt äh, kokkuleppele, ega meie ei ole nendes ettevõtmistes muidugi teiega üksi, peab arvestama ka, ka nõukoguga, on äh, ja need dokumendid on kindlasti meie tegevuse eh, keskmes. Basel kolme reeglid eh, nüüd siit edasi, mille ma pak-, eh, mille osas tegin juba ettepaneku juunis sellel aastal, on meie tegevuse kesk-, keskmes. me tänu Basel kolmele oleksime kindlasti esirinnas, kui see Basel kolm rakenduks, puudutab siis kapitalinõuete direktiivi number neli, Otmar Kaaras raportööriks siin puudutab, tuletan teile meelde, äh, üle äh, kümne, vabandust, sadade pangandusettevõtete äh, Ühendriikides näiteks ka kakskümmend, kolmkümmend panka. kapitalinõuete direktiiv number neli võtab praegu omal, võtab arvesse Euroopa pangandussektori eripärasust, meil on väga palju nii-öelda ühistupankasid äh, ja lisaks sellele ka kindlustuspankasid. samas ma tahaksin siinkohal korrata ja rõhutada, et äh, see ettepanek äh, läheb täiesti kokku Basel kolme kirjatähe ja vaimuga ja kindlasti aitab see kaasa Euroopa pangandussektori toestamisele, samas võttes siis arvesse selle paindlikkuse mida on hädasti vaja Euroopa panganduse eripärasust arvestades. ja nüüd meie tulevikuagendas siis veel üks punkt väga oluline, nimelt MIFIDi ülevaatamine, puudutab see siis finantsturgude ülevaatamist, näiteks välk, välkkauplemise osas peaksid tulema siis juba uued ettepanekud, komisjon on juba alustanud seda tööd neljas punkt turgude kuritarvitamise vastu võetavad sammud, see on väga oluline temaatika, kui me tahame tagada finantsturgudel seda, et seal tegutsevad on vastutustundlikud ja nüüd veel läbipaistvusdirektiiv, mis paneb eriti rõhku väike ja keskmise suurusega ettevõtetele. lõpetuseks, eelmisel nädalal võttis komisjon vastu uue ettepaneku, mida ka mina toetasin, nimelt siis reitinguagentuure puudutav otsus. komisjon eh, teie parlamendis eh, tunneb seda teemat väga hästi, härra Gozes oli eelmine raportöör, nüüd raportöör Klints ja teised kolleegid, kes, kes selle asjaga tegelevad. daamid ja härrad, selles küsimuses, nagu ma ütlesin ka teiste küsimuste puhul, ei ole ma mitte mingisuguse konkreetse ideoloogia järgija siin, ma ei taha sugugi astuda äh, sellele teele, et hakkan ründama reitinguagentuure või takistan nende tööd, reitinguagentuure on meil hädasti vaja selleks, et hinnata, millised on toodete, ettevõtete või riskidega või riikidega kaasnevad riskid kuid neid riske tuleb meeta, mõõta usaldusväärselt, läbipaistvalt ja täpselt ja tegelikult viimastel aastatel need tingimused ei ole alati olnud täidetud ja näiteid on selle kohta väga palju samas me tahame tagada selle, et see reiting, mida on ju majanduses hädasti vaja, ei oleks nii-öelda mingisuguseks äh, äh, hoiatuseks ja ei hakkaks oluliselt mõjutama tegelikult äh, riikide käekäiku ja seda, mis nende majandustega juhtub, nii et me tahame, et reitinguagentuurid oma reitinguid annaksid läbipaistvalt ja tuleb ka Euroopa siis väärtpaberite turu ameti seisukohtadega arvestada oleme rääkinud ka sellistest asjadest näiteks nagu sanktsioonidest Äh, teatavad tingimused siis sellele, kuidas äh, nad äh, oma reitinguid annavad ja, ja kui nad rikuvad hea käitumistava, siis on ka ette nähtud teatavad sanktsioonid. seda on hädasti vaja, sellepärast et kõik järgiksid mängureegleid olen seda volinikuna komisjonis kaitsnud, et mängureeglid oleks kõigile õiged, ühed, ühtsed, vabandust, ja, ja sellega on nüüd nõustunud kõik minu kolleegid ja sellepärast on see ettepanek sellist nägu, nagu ta just on. selleks on läinud natukene kauem aega, kuid ma siiski ütleksin, et kõik need meetmed, mis on astutud seoses reitinguagentuuridega, on seni olnud Euroopa Väärtpaberite Ameti pädevuses, aga, ja nad sinna pädevusse ka jäävad, kuid muudavad ilmselt reitinguagentuuride töö läbipaistvamaks. ja selles osas ma teen koostööd väga paljude oma komisjoni kolleegidega. lõpetuseks pöörduksin ühe teema juurde, mis on samuti väga oluline. ma olen juba poolteist aastat seda üheks oma peamiseks ambitsiooniks pidanud nimelt siis panganduskriisi lahendamine ja tulevaste kriiside ennetamine tuleb siis jõuda jätkusuutlik lahendus teatud raskustesse sattud pa- sattunud pankade väljapäästmiseks ja päästa siis ka öö, hoiused proua Ferreira parlamendis härra Margallo on sellega tegelenud ning oleme jõudnud siis nüüd lõpufaasidesse oma ettepaneku osas, puudutab see absoluutselt kõiki panke kuid eh, samas eh, võetakse siis selle puhul arvesse teatud pankade süsteemsete või mittesüsteemsete risk, süsteemseid või mittesüsteemseid riske see ettepanek eh, tuleb siis üsna varsti ministrite nõukogu lauale, aga ootan praegu õiget hetke selleks, et see reform, mis on põhimõttelist iseloomu, käivitada. tuleb leida hea tasakaal meie suurenenud ambitsioonide ja realistliku lahenduse vahel tuleb arvestada ka teatava ajaviivitusega, mis võib tekkida. ja ma lõpetaksin, see tekst on väga oluline, ma olen alati olnud veendunud, et ennetamine on odavam kui tulekahju kustutamine, ma olen sellest alati rääkinud et läbi ennetava tegevuse tuleks pankasid hoopis toestada, mitte neid pärast siis välja päästa. ja ma olen äh, täiesti veendunud ka selles ka pärast seda, nähes, mis toimub praegu, nii et äh, ma olen pühendunud selle teksti niipea kui võimalik äh, realiseerimisele on terve rida küsimusi, millega tegeleb mitte otseselt teie komisjon, vaid õiguskomisjon ja selles osa ja nende pädevuse alla äh, läheb üks ettepanek, äh, mille kavatsen teha äh, järgmistel nädalatel, nimelt auditi äh, Äh, alase seadusandluse reformimine, see tuleneb otseselt meie G kahekümnes võetud kohustustes, teeme seda praegu, valmistame seda praegu ette komisjonis, ei ole jõudnud kokkuleppele, ei ole jõudnud veel lõpuni selle tööga, aga on tulemas äh, siis meiepoolne vastus äh, parlamendis kolmeteistkümnendal septembris vastu võetud vastavasisule raportile. nii palju siis kolleegid sellest, mis on tehtud ja mida kavatseme teha teil kõigil on olemas see kolme värviga tabel, te näete, et äh, meil on tööd palju, meie meeskond äh, peab äh, üsna suure tööhulgaga hakkama saama, nii nagu ka teie. mõnikord on kuulda olnud, et kas mitte komisjon ei ülereageeri selle kriisi puhul võib-olla aastal kaks tuhat kümme oleks võinud sellistest asjadest rääkida, et tundus, et, et see nii-öelda kriisi puhul see tormisilm on äh, hakanud äh, vaibuma ja siis räägiti sellest, et võib-olla peaks natukene hoogu maha võtma ja selle seadusandlusega, seadusandliku tööga võib-olla natukene ootama aga mina ütlesin äh, kohe, et äh, meil on veel valusalt meeles äh, kahe tuhande kaheksanda aasta kriis ja täna me näeme, et kriis on täpselt süga-, sama sügav, kui mitte sügavam ja kindlasti mitte ei tohiks me siin praegu jalga gaasilt võtta. ma olen veendunud selles, et see töö tuleb ära teha, mitte miski ei ole minu seisukohta muutnud, tuleb täita neid kohustusi, mille me oleme võtnud G kahekümnes, õppida sellest kriisist äh, Äh, stabiilsust finantsturgudel Euroopas ei ole võimalik tagada ühe sammuga, vaid äh, terve rea sammudega, mis üheskoos äh, oleks siis piisavalt jõulised ja tugevad selleks, et me saaksime survestada siis ka näiteks Ameerika Ühendriike sama tegema me loo- loome praegu meie finantstööstusele nii-öelda tervet ja tugevat alust selleks, et kujuneksid välja sellised finantsturud, mis meil on, mida meil on vaja meie majanduste teenimiseks. mõne minutiga lõpetan, ütleb äh, proua esinaine. tegevuskava aastaks kaks tuhat kaksteist, äh, see ongi tänase arutelu peamises südames. Äh, siin pöörame me järgmisel aastal kindlasti eriti tähelepanu kodanikele, hoiustajatele, investoritele see on samuti väga auklik tee ilmselt meie ees, väga palju kodanikke nendes küsimustes, millest me rääkisime, peavad väga oluliseks tänu nii-öelda trips süsteemile on meil õnnestunud kaitsta meie kodanike õigusi pankade ja teiste finantsinstitutsioonide osas, me räägime siin tohus, tohutust turust, sada kümme miljardit eurot investeeringut, kõikvõimalikud investeerimistooted ja ka kindlustustooted. mina arvan, et iga Euroopa investor peab olema, peab saama piisavat informatsiooni, õiget informatsiooni eh, finantsturgude osas eh, ja eh, need, kes neile nõu annavad, nendele investoritele, peavad arvestama investorite huvidega. selleks, et eraisikud, kes on otsustanud investeerida finantsturgudele, saaksid neid turge usaldada ja selles osas ongi tulemas juba siis jällegi õigusandlik ettepanek kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses kõigepealt äh, finantsteenuste vahendajate käitumiskoodeks äh, me oleme juba võtnud äh, teatavaid samme selles osas vastu finantsinstrumentide turgude direktiivis ja selle lisadokumendis. kaks tuhat kaksteist on tulemas veel üks üldine dokument, mis katab siis nii investorid kui ka vahendajad. kolmekümnendal novembril, juba järgmisel nädalal teeme siis ettepaneku ähm, kapitaliinvesteeringute kohta, see on väga oluline just nimelt Euroopa VKE-dele. ja veel ühest sektorist räägiksin, see on minu jaoks väga oluline, nimelt väripang-, pangand-, varipangandus kahe, G kahekümne kohtumisel Cannes'is võeti selles osas üks ettepanek vastu. meie töö nüüd on äh, algusfaasis, kaardistame seda, milline on olukord selles küsimuses Euroopas. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul loodame me siis selle tööga kiiresti edasi minna ja jõuda seadusandliku ettepanekuga, ettepanekuni ka selles küsimuses, selleks et tagada läbipaistvus nii turgudel laiemalt kui eriti siis pangandussektoris proua esineja, kallid kolleegid, lõpetuseks tahaksin korrata, et äh, peamiselt tekitab mulle muret momendil äh, see lõhe, mis on tekkinud äh, turgudel toimuva ja demokraatia arengute vahel. me näeme teatavaid pingeid, me näeme irratsionaalsust, me näeme kõikuvust, me teame, et Euroopa majandus praegu on selle surve all, et võib-olla halvatakse ta alaliselt ja me peame kuidagi selle vältimiseks lõu-, leidma uuesti usalduse turgude vastu. Teie esindate siin kodanikke ja teie volitajad äh, nõuavad meilt seda, et kas kõik need otsused, need avaldused, need vastused, mida Euroopa annab, kas need on ka öö, ähm, öö, äh, kasulikud, kas need viiakse lõpuni ja tuleb selgitada inimestele seda, et jah, otsuseid võetakse vastu, kuid selleks läheb aega, et, et see hakkaks tooma tulu. et neliteist september meie tegime juba ettepaneku aastal kaks tuhat kümme lühikeseks müümise äh, ja, ja tuletisinstrumentide kohta, aga läheb kaksteist, kolmteist kuud vähemalt selleks, et, et see seadusena jõustuks ja ometigi teie teete ju väga kiiresti tööd, aga aga lihtsalt ei ole võimalik kiiremini teha. me oleme praegu jõudnud sellisesse faasi, et kui reformid on käivitanud, siis ta ka äh, toob teatavaid tulemusi juba näiteks Euroopa pankade järelevalvesüsteemi osas, mis, mis teatavaid tulemusi on juba näidanud ilma teie toetusega aga me kindlasti ei jõua kogu selle tegevuskava või tegevuskaardi rakendamiseni, me ei suuda täita oma kohustusi, kuid need kohustused, nagu ma ütlesin, on siis äh, finantsturgude stabiilsuse puhul sine qua non'iks, äh, selleks, et reaalmajandus äh, leiaks oma jõu ja et saaks keskenduda majanduskasvule ja töökohtade loomisele. suur tänu! ma tänan. on tõesti raske, kui kakskümmend üheksa küsimust on tööplaanis finantsteenuste vallas ainult. jah, nüüd ma loen ette selle, kes siin nimekirjas on, kes soovivad sõna. Jean-Paul on kõigepealt, siis sotsiaaldemokraatide nimel Arlin, siis Silvi, Viki pärast seda, ka sina soovid sõna Sven ei ole siin, siis Philipp võtab sõna. ja härra Šuntis. Pascal kõigepealt ja seejärel härra Šuntis, siis Philipp, siis Leon, pärast seda Diego, Diego, Leonardo ja Elisa. kas veel keegi jäi mul kahe silma vahele, kes soovis sõna? nii, nimekiri on nüüd täielik. palun, Jean-Paul. suur tänu, proua esinaine. härra volinik, ma ütlen teile kohe, et mina ei esita teile üldse küsimust. Äh, muidugi nüüd mõned arvavad, et me oleme nõus äh, teiega ja sellepärast äh, ilmselt ei ole vastusest ka erilist mõtet mida öeldi ilma mikrofonita, ei kuule tõlgid kahjuks. aga härra volinik, ma selle asemel teeksin mõned märkused äh, teie sissejuhatavate sõnade kohta. Äh, ka mina rõhutan seda, et äh, ei liigu samal kiirusel finantsmaailm ja demokraatiamaailm ja üritatakse demokraatiat võib-olla teinekord kõrvale lükata ja finantsmaailm kõike administreerida aga me ei jõua tulemusteni, kui äh, poliitika ei leia oma õiget kohta uuesti üles ja ei taga kontrolli finantsturgude üle. rääkisin ka täiskogus äh, Van Rompuyle ja Barrosole seda eelmine kord, et turud ei ole kunagi rahul, see ei ole äh, nendel lihtsalt veres. turud armastavad riske ja igasuguseid prognoose. turud Äh, muidugi riske ja sellist äh, stabiilsust ka levitavad väga kiiresti, see on nende olemuses ja me peame selle nõiaringi lihtsalt äh, murdma. ja sellepärast tekkis mul küsimus, et miks komisjoni president peaaegu iga päev räägib uut juttu näiteks ühisvõlakord, ühisvõlakirjade kohta, aga nende osas ei ole ju nagu mitte midagi saavutatud ja miks komisjon ei lähe tegelikult lõpuni nende ettepanekute osas, mille nad on teinud? Äh, härra raportöör räägib reitinguagentuuridest ilmselt ise, aga mina ütlen Rahvapartei nimel, aga ka ilmselt paljude teiste kolleegide puhul, et me kavatseme esitada selles osas neid muudatusettepanekuid, mis äh, on samas suunas minemas ilmselt, millele mõtleb praegu ka komisjon, me peame tegutsema ja võib-olla läheme kindlasti, või tegelikult kindlasti läheme kaugemale nendest ettepanekutest, mis on teinud. selleks, et kujuneks välja tõeline režiim euroala riikidele, kes on leidnud ennast nüüd finantsraskustes ja öö, äh, kellel on õigus öö, äh, äh, saada või leida öö, kaitset äh, turvaklauslistest, äh, nii nagu föderaalriikide puhul seda tavaliselt pakutakse, Euroopa Liit ei ole föderaalliit veel, kuid ähm, sellegipoolest on neil õigus sellele kaitsele. reitinguagentuure ei saa muidugi äh, sulgeda, kuid nende reitingu andmiste süsteemi saab kindlasti parandada. Teie teate minust ilmselt paremini äh, kui palju jõupingutusi läks selleks, et Finantsturgude Amet, ESMA ja, ja riik, siseriiklikud äh, finantsturgude järelevalveorgan, organid äh, te, hakkaksid tegema koostööd. ESMA president käis minu juures kaheksateistkümnendal oktoobril ja kaheksateistkümnendal oktoobril ei suutnud äh, ta mulle öelda, mille osas on kolm reitinguagentuuri kokku leppinud äh, oma töö läbipaistvamaks muutmises ja siseriiklikud äh, reitinguagentuurid võivad rääkida, millest nad tahavad või järelevalveasutused, et nad teevad koostööd, kuid praegu ei ole, kuid need kolm reitinguagentuuri, kui nad ei suuda kokkuleppele jõuda järelevalve osas, jäävad need sellised avaldused selle vajaduse kohta tühjaks ja see kindlasti äh, ja ma, mina kavatsen talle küll, kui ta ütleb teile, et te peaksite hoogu maha võtma, kirjutada ja öelda, et selleks ei ole praegu õige aeg. siin parlamendis on väga suur enamus neid saadikuid, härra volinik, kes on teie soovidega nõus, kes on teie sammudega nõus, selleks, et jõuda mõistliku ja nutika seadusandluseni finantsturgude osas äh, me ei räägi siin lihtsalt sellest, et äh, reguleerida reguleerimise pärast, vaid selleks, et turud läbipaistvamaks muuta, teie ütlesite samamoodi, et majandusel on seda vaja, me peame paremini hakkama saama nende riskidega, mis kaasnevad iga kord ja poliitika ei pea alluma ja allutama ennast äh, majandusele või finantsturgudele, suur tänu. Okay. Uh, like volinik kuulab ära mõned küsimused kõigepealt, nii et Arlin sina järgmisena. suur tänu, härra volinik. jah, ma pean kõigepealt vabandama äh, nende rünnakute eest, mida te mõnikord äh, saate Briti pressilt ja ma tahan teile kinnitada, et äh, üks pealkiri Barnier brittide vastu ilmus, mina küll ei pea teid oma vastaseks, aga tähtis on, et meil tõesti oleks vastutustundeline läbipaistev finantsturud Euroopas ja see on ka meie komisjoni tööülesanne. ma tahan öelda, et ma väga tervitan seda tööd, mida te teete eh, finantsdirektiivide eh, ellurakendamisel ning ma saan aru, et teil on väga tihe päevakord ja päevakava. aga tahan küsida järgmist, mida te kavandate teha Äh, nende liikmesriikide suhtes, kes äh, kapitalinõuete direktiivi ei rakenda ellu ja praegu on ju kriitiline etapp, kus pangad hakkavad jälle boonuseid välja maksma, nii et nad peavad tõesti kapitalinõuete direktiivist korralikult kõigepealt kinni pidama, enne kui nad seda teevad. nii et kapitalinõue ja likviidsus on palju tähtsamad kui äh, boonused ja selles direktiivis, kapitaliuue direktiivis neli on see kõik väga selgelt kirjas ning äh, äh, Ühendkuningriigis on valminud raport, kus räägitakse ka, et on vaja paremini juhtida ettevõtteid ja tagada suurem läbipaistvus. aga ma ei teadnud seda, et äh, viie tuhande protsendi võrra on Barclays näiteks Äh, töötasu tõusnud lühikese perioodi jooksul, nii et peab ütlema, et finantsteenuste tipus saadakse seitsekümmend äh, korda rohkem tasu kui näiteks äh, töötajate tasandil, nii et finantsteenuste sektoris on tõesti vaja mõista ka, et paljud inimesed Euroopas kannatavad tegelikult rangete kokkuhoiumeetmete all kõikjal Euroopas ning tundub, et mitte midagi ei ole siin pankade tegevuskultuuris sugu muutnud, nii et ma väga hindan kõrgelt seda, mida te teete Euroopa Liidus. Silvi. suur tänu, härra volinik, suur tänu, et jällegi meie ette tulite ma tahaksin ühte asja öelda, mida selles osas, mida ütles Jean-Paul eh, ühisvõlakirjade osas, eh, Euroopa Parlament oli see, kes sundis äh, teid läbi mõtlema selles küsimuses. meil on, me anname teile oma toetuse selles osas, et mõelge see asi ikkagi põhjalikult läbi, ärge kiirustage selles osas, aga mul on üks küsimus, võib-olla põhimõtteline küsimus. kõigepealt selle, tänu selle tabeli eest, see võtab väga hästi kokku selle, mis meie ees veel seisab, kuid ma tahaksin natukene üldiselt äh, teada, mida komisjon teeb nii-öelda pideva kontrolli ja hinnangu andmise osas. järelevalve osas oleme me saanud üsna mitu õppetundi selles osas, kuidas asjad arenevad, aga sama oleme näinud ka äh, majandusjuhtimise paketi osas. ma paluksin, et te saadaksite nõukokku sõnumi, või äh, volinike kolleegiumitele, mulle tundub, et me pöörame liiga palju tähelepanu reeglitele, tekstidele, me näiteks räägime sellest, et aluslepinguid tuleb nüüd hakata muutma selleks, et stabiilsuspakt jõustuks paremini. Äh, pöörame liiga palju vähe tähelepanu võib-olla sisule. me peame siiski ju kodanikele näitama sellele, et me võtame endale piisavalt aega selleks, et tagada see, et, et see seadusandlus, mille osas on kokkuleppele võetud, mis on jõustunud, ka korralikult rakendub. miks meil ei võiks olla sellist konkreetset ülevaadet kogu nende ettepanekute kogu osas, nii nagu teil on näiteks järelevalve pankade osas? miks äh, parlament ei kaasata natukene konstruktiivsemalt äh, kogu sellesse töösse, mitte ei nähta meis ainult äh, normide loojat, vaid äh, ka kohta, kus võib-olla saaks rääkida avalikult äh, ja, ja kodanikega sellest, mida teha. Teie loomulikult, äh, teie tööd, teil on tööd palju, sellepärast et aastaid pole midagi selles osas tehtud aga võib-olla võiksite mõelda ka sellele, kuidas lisada nendele reeglitele vastuvõtmisele ka võib-olla natukene pikaajalisem mõõde, natukene avatum mõõde reeglite rakendamise tagamise ja järelevalve kohta. härra volinik, vastake kolmele küsimusele Jean-Paul Gauzes, ähm, ma olen veendunud, et kõik meie seast arvavad, et finantsturud peavad nõustuma äh, teatava äh, reeglistikuga avaliku võimu poolt, isegi kui me võib-olla äh, oma loomuses niimoodi alati ei arva, aga nii see on, pangad ja finantsturud peavad jälgima teatud seadusandlust, mis äh, esitatakse neilt äh, avaliku sektori poolt. Äh, seni ei ole sellest võib-olla väga hästi aru saadud finantsturud või finantsturgudel osalejatel on muidugi õigus nõuda seda, et see finan-, et see finantsseadusandluse raamistik oleks stabiilne. ei saa ju oma ettevõtluses midagi prognoosida siis, kui kogu aeg seadusandlus muutub praegu ongi selles raskus, et äh, meil on väga kiire ja samas ei saa me kõiki samme üheselt äh, rakendada, sellepärast et muidu kaob selle raamistiku stabiilsus. see, mida te ütlesite härra Gozes reitinguagentuuride osas, ma öö, äh, olen rääkinud öö, väga paljude riikide meediaga sellest, mitte ainult öö, Briti meediaga Arlene McCarthy äh, sellest, äh, mida me üritame koos saavutada. ma tegin äh, reitinguagentuuride osas ühe lisaettepaneku. esimesena rääkis sellest Rahvusvahelise Valuutafondi president. nimelt, et esma Äh, olles äh, vastav järelevalveagentuur, oleks see, kes selle raamistiku paika paneb nende riikide jaoks, kes soovivad siis abi või toetust Euroopa Liidu äh, fondidest. sellest rääkisime me kolleegidega väga-väga palju ja igasuguseid seisukohti on muidugi mõtet ära kuulata. aga võib-olla peaks natukene laiendama seda mõtet võib-olla niimoodi, nagu teie seda näete, härra Kooses. aga esimest korda see kindlasti eh, esile ei kerkiks, juba lühikeseks müümise puhul oli parlament just nimelt see, kes konsolideeris eh, komisjoni ettepanekud. ESMA eh, kontrollib täna kolmekümmet registreeritud institutsiooni ja kes peavad täitma kõiki neid reegleid, mille siis komisjon on vastu võtnud härra Kuzes, teie raport äh, järelevalve kohta, äh, ma usaldan samamoodi ka härra Majori, kes äh, seda teemat juhib reitinguagentuuride puhul, nendel on vahendeid vähe, aga tööd palju. ja vahendite küsimus on oluline nii meie jaoks kui ka ameeriklaste jaoks. ma olin kongressis, kui nad rääkisid täpselt samast asjast, kas järelevalveametite vahendeid kärpida või mitte kui järelevalveasutustel ei ole piisavalt vahendeid ei inimressursi ega ka rahaliste vahendite mõttes, siis, siis nad, ega nad kuhugi kaugele ei jõua. me peame reitinguagentuuridega tegema mõistlikult koostööd. EIOPA ja ESMAga oleme seda ka juba teinud, üritanud seda tööd koordineerida ja, ja nad peavad ka usaldama meid ja meie usaldama neid kavatsen ära kasutada komisjoni algatusvõimet ja vastata siis nendele ettepanekutele, mida te olete teinud. ühe valdkonna tooksin siin välja, millele me võib-olla enne ei mõelnud, kui toimus äh, see Standard ja Poorsi äh, õnnetu ähm, asi siis ühe konkreetse euroala riigiga ja nendele antunud reitinguga. tänu sellele vahejuhtumile äh, saime me Äh, aru seda, et on teatavaid turul osalejaid, kes maksavad reitinguagentuuridele selle eest, et nad saaksid info reitingu kohta kätte enne kui teised. kas sellised, äh, kas selline eeliskohtlemine on ikkagi lubatud ja normaalne? sellele me enne ei mõelnud, kui, kui see vahejuhtum toimus. aga nüüd peame siis mõtlema ja siin on meil kindlasti algatusõigus jällegi ja me kogu selle menetluse jooksul siis pidevalt niimoodi äh, Äh, peame uusi asjasse võtma, aga suur tänu äh,, härra Gozes, teie julgustavate sõnade ees. Arlene McCarthy äh, äh, vabandas siis teatava kriitika eest, äh, mis on minu suunas äh, lahti lastud Briti meedias jah, osade brittidega on see probleem, et äh, neile ei meeldi see, et siseturuvolinikuks nimetati prantslane. ma olen paljudele nendele inimestele öelnud, et äh, teid ei peaks kõigutama see, et äh, et Prantsuse kodanik on nimetatud siseturgude volinikuks puudutama peab hoopis see, et juba kuuskümmend aastat pole ükski prantslane sellel kohal olnud. Äh, aga nad ei leidnud sellest lepitust, äh, noh, peame kuidagi äh, sõbralikult koos elama. City Londonis loomulikult on väga oluline, see on tõeline võimaluse, võimaluste allikas Euroopa jaoks. London on peamine finants äh, üks peamistest finantskeskustest äh, ja, ja väga oluline, et äh, finantsteenused jääksid Euroopasse, Londonisse, kui nad läheksid mujale üle. ja me kavatseme teha koostööd nii äh, brittidega, aga siis Cityga täpsemalt selleks, et kuidagi konsolideerida see baas, mille alusel need finantsteenused edasi arenevad. City on samuti sattunud suure surve alla ja, ja, ja õõnestas nende aluseid samuti see kahe tuhande kaheksanda aasta kriis ja nüüd tuleb neile leida uued tugevad alused ja ma olen teinud jõupingutusi selles suunas, et kõik seadusandlikud tekstid, peaaegu kõik tekstid vähemalt, mis on äh, siin lilla värviga tabelis kirjas, Nende puhul on äh, Briti valitsus olnud äh, meiega ühes paadis, sest et need on kõik tekstid, mis on äh, rahandusministrite nõukogus ühe äärselt vastu võetud. nüüd kapitalinõuete direktiiv neljas, siin me kavatseme kindlasti olla väga karmid rakendamise järelevalvamise osas, esimesest päevast kavatseme me kavatseda, kavatseme kasutada sanktsioone ja seda oleme juba ka teinud Äh, kasutanud äh, siis rikkumis, avanud rikkumismenetluse nende riikide osas, kes äh, pole võtnud õigeid menetluslikke samme. Arlene McCarthy küsis ka tasustamise kohta. ma kavatsen kindlasti silma hoida sellel, et kapitalinõuete direktiiv number kolm rakenduks Äh, puudutab siis äh, täpselt seda, kuidas neid boonuseid välja makstakse. me oleme kutsunud üles äh, tagasihoidlikkusele, aga mulle tundub, et sellest ilmselt ei piisa, kui me pankasid üles olema mõõdukas nende boonuste väljamaksmisel ilmselt äh, jätkub selline täiesti põhjendamatute summade väljamaksmine, millest ju kindlasti kodanik aru ei saa, eriti arvestades tänast kriisiolukorda, nii et me peame tõesti mõtlema sellele, kuidas minna märksa kaugemale ja ma loodan, et et see, mida otsustas kahekümne seitsmenda oktoobri ülemkogu, realiseerub. nimelt äh, lubatud ei ole boonuste väljamaksmine ühegi panga puhul, kes saavad abi rekapitaliseerumiseks äh, äh, ja äh, kes saavad siis kuni üheksa protsendi ulatuses oma omakapitalile lisa. Silvi Gular rääkis sellest, et oleme tõesti võtnud väga palju uusi seadusandlikke tekste teinekord tuleb see konkreetselt G kahekümne nõuetest ja, ja ka minule jääb mõnikord mulje, et me võib-olla natukene liiga suure tüki oleme hammustanud, olen palunud osade eh, ettepanekute puhul lisaaega. Eh, ärge unustage, et ma pean ka siseturu teemadega tegelema, mitte ainult finsteenustega, nii et ma olen palunud äh, lisaaega osade äh, tekstide puhul, näiteks e-kaubanduse puhul, äh, et antaks lisaaega kuni jaanuarini, ma üritan selliseid äh, nii-öelda seadusandlike ettepanekute ummikuid vältida. aga tõesti, peame tegutsema intensiivselt rakendamine, hinnang ma olen väga teadlik tõsiasjast, et Euroopa Parlament äh, peab saama võimaluse oma rolli täitmiseks, Silvi Kular äh, rääkis sellest, et äh, seadusandlikke tekste on väga palju, samme ja meetmeid on palju, me oleme ju samuti koos teiega toetanud seda kuuest seadusandluspaketti majandusjuhtimise osas ja me tahame tegutseda nii operatiivselt kui võimalik, selleks et tagada eelarve järelevalve osas sujuvus ja see peab olema demokraatlik protsess ja meie ei saa seda kellelegi ette kirjutada Euroopa Komisjonina. ma tean küll, mida volinikud ütlevad, me oleme muidugi poliitikud kõik, aga räägitakse palju sellest, et me oleme hoopis tehnokraadid, et meil ei ole mitte mingisugust legitiimsust tegutsema, tegutseda kuigi teie olete meid nimetanud ametisse. aga jah, demokraatiat tuleb toestada, tuleb näidata seda, et need sammud on demokraatlikud, näiteks seesama Euroopa poolaasta ja eelarvete järelevalve, selles osas äh, tuleb siiski tõestada, et me oleme legitiimsed. ja kõik peab allu-, kõik peab olema allutatud demokraatlikule kontrollile nii siseriiklike parlamentide kui ka Euroopa Parlamendi kontrollile. vähemalt mis minusse puutub, siis äh, rakendamine ja, ja hinnang on väga, hinnangu andmine on väga oluline. proua Kulaar, ma mõtlen teie ettepanekule, kuidas äh, seda täpselt teha, kuidas tagada see kontrolli ja selgituste teinekord ettepanekut ellu viia. praegu minu jaoks oluline see, et see seadusandlik pakett saaks nii kiiresti kui võimalik vastu võetud ja läheb vähemalt ilmselt aasta nende tekstide jõustamiseks, mis praegu on ette välja pakutud. nüüd teine osa minu mandaadist volinikuna, kes pühen-, kavatsen pühendada siis just nimelt tarbijate kaitseks, hoiustajate kaitseks, aga samas siis jälgida seda, et kas need, mis esimese mandaadi osas vastu võetud on, saaks ka, ka rakendatud. nii et ma palun ka teie toetusele selles osas. ja veel ma tahaksin teie toetust ka nendele uutele vahenditele, mis on sisse tulemas, osad ju teie initsiatiivil ja siin loomulikult on ka minu roll tagada see, et me vaataksime, milline on olnud mõju ja kuidas neid on rakendatud, suur tänu! suur tänu! tundub, et äh, rakendamine ja elluviimine on muutunud niisama atraktiivseks kui uue õigusloome väljatöötamine, nii et me peaksime voliniku käest ka selle kohta sama palju küsima, nagu me küsime uue, uute õigusloomeliste projektide üle, nii et mul on väga hea meel, et äh, saadikud on hakanud seda ka tegema. järgmisena Pascal Canfin, äh, härra Šuntis ja Philip Lambert Pascal, palun esimesena oi, vabandust, äh, keegi on vahele jäänud, Viki jäi küll vahele, aga paneme Viki ka siis nimekirja. nii et kõigepealt Viki siiski, palun, jah. suur tänu, Sharon. me räägime väga palju majanduskasvust ja meil tõesti tuleb hoolitseda selle eest, et meie sõnade taga on ka teod praegu, kus nii turgude kui ka tarbijate usaldus on väga väike, tahaksin küsida paar kiiret küsimust. mis puudutab seda rakendamist, ma ei tahtnud seda mainida, aga nüüd siiski mainin, me oleme pööranud tähelepanu sellele, et aidata väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel parandada juurdepääsu kapitalile. mulle tundub, et see olukord pole veel paranenud, nii et äkki te saaksite meil aidata väikese keskmise suurusega ettevõtetele erandeid teha, siis mis puudutab laene, ma arvan, et kui me vaatame neid ettepanekuid, mis siin on tehtud, siis iga hüpoteek äh, Euroopas äh, peaks kas see tähendab seda, et äh, iga inimese kohta on meil mingi kindel sissekanne, see tundub mulle olevat liiga kulukas süsteem. me peame hoolitsema selle eest, et meil tuleb äh, lõpetada vastutustundetu laenu andmine, meil on vaja tarbijate kaitset, kui me peaksime ho hoolitsema ka sellest, et kulud vähenevad, sest muidu pole võimalik majanduskasvu tagada. mis puudutab äh, Sifiseid, siis ma arvan, et võib-olla Sifisel, kui neile ainsana antakse juurdepääs kapitaliturgudele, siis võib-olla meil tuleks ka väiksemaid äh, institutsioone kaitsta süsteemselt tähtsate finantsinstitutsioonide kõrval me peaksime mõtlema kapitalinõuete peale, on täiesti selge, et meil on vaja ühtseid reegleid, olen sellega nõus. olen nõus sellega, et meil tuleb kapital, riskivara defineerida ühtemoodi selleks, et äh, kõik oleks läbipaistev. ma ei ole nõus sellega, et igal riigil peavad olema sarnased ühesugused määrad ja seda finantsvõimenduse suhtarvustust, mis puudutab minu koduriiki, kui härra Trichet oli EKP juht, väga paljud liikmesriigid ja härra De La Rossi isegi oma raportis mainisid seda, nii et volinik, palun vaadake see asi uuesti üle. kas meil tõesti on vaja rakendada ühtseid reegleid ka kapitalinõuete kohta? on vaja vaadata, kus seda tuleb teha ja kus mitte, sest see on nii tähtis just euroala riikide jaoks see on eriti tähtis just nende riikide jaoks, kes ise ei saa oma intressimäära kontrollida, nad peavad kasutama turul olemasolevaid hoobasid. nii et toetage meid, suur tänu ja Pascal, palun järgmisena. jah, suur tänu, mul on kolm lühikest kommentaari või siis ka küsimust. esiteks mis puudutab finantsvõimendust. me teame, mis on juhtunud, on pankasid, mis äh, nõuavad rohkem omakapitali ja mis leiavad ja on teisi, mis leiavad, et nad ei taha mitte omakapitali määra suurendada, vaid nad tahavad vähendada riske. siin me näeme, et võib olukord minna ohtlikuks, kui ainult riskimäära vähendatakse, see võib mõjutada laenuturgu ja seega kogu majandust nii et seega, kuidas nõukogu selle kahekümne kuuendal oktoobril sõnastas? seal otsustati, et Euroopa tasandil hakatakse selle küsimusega tegelema, kuidas pangad selle riskide vähendamisega ümber käivad, kuidas seda finantsvõimenduse hooba kui sellist kasutatakse tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega ja pangad on hakanud siin ka midagi tegema, kuid mul on jäänud mulje, et selles ei olda järjekindlad ja meil ei ole ühtegi asutust, mis seda tegevust kontrolliks. kas teie teate selle kohta midagi, kas midagi juba tehakse, on mõni vastutav institutsioon ja millise rolli võtab siin enda kanda Euroopa Komisjon selle osas, et hoolitseda selle eest, kuidas finantsvõimendus mõjutab äh, pankade varasid ja mitte ainult neid varasid, äh, mis otseselt mõjutavad äh, reaalmajandust. mis puudutab ähm, nüüd neid äh, võlavahetustehinguid, Te rääkisite juba sellest, suur tänu, te tegelikult tõesti mainisite juba katteta müüki ja võlavahetustehinguid ja ma tahaksin teid tänada selle rolli eest, mida teie selles küsimuses olete võtnud enda peale selleks, et jõuda kompromissile. kuid selles tekstis räägitakse ju ainult äh, võlavahetustehingute ostmisest, mitte aga nende väljastamisest ja üks asi on ju eriti tähtis, nimelt järelevalve kriteeriumitest minnakse mööda, sellepärast et pangad katavad oma riske võlavahetustehingutega, äh, kuid nad ei äh, tee seda Äh, nende institutsioonide võlakirjadega, millel on samasugused standardid ja seega on tekkinud väga suured turvariskid süsteemis ja ma arvan, et meie siin parlamendis peame kaitsma neid, kes ütlevad, tegemist on suure probleemiga. meil on üheksateist erinevat teksti või tegelikult kakskümmend üheksa, nagu meil proua esimees selle juba välja tõi. võib-olla meil oleks vaja ainult ühte äh, Äh, teksti ühte dokumenti, kus on see küsimus lahendatud, kus räägitakse sellest, kes on need, kes võlavahetustehinguid võivad väljastada. sest muidu meil ei ole võimalik seda omakapitali direktiiviga, äh, neljanda omakapitali direktiiviga lahendada. jah, meil ei ole võimalik seda lahendada me ei tohi ära unustada tegemist, äh, unustada seda, et tegemist on tõesti tuletusinstrumentidega, mis võivad väga suurt kahju endaga kaasa tuua, kui neid valesti kasutatakse. suur tänu, Nikolas! ma tänan. ma tänan väga ka volinik Barnier selle eest, et tulite tagasi siia meie komisjoni eh, esinema. ma suhtun suure austusega sellesse, kuidas teie olete pühendunud oma tööle ning eh, ka teie vastused täna siin tõestavad seda. ma tahaksin teha ühe märkuse teie poolt öeldu kohta ja ka ühe küsimuse teile esitada. kõigepealt minu märkus. Teie ettekannet ja teie vastused olid ülimalt huvitavad, eriti arvestades seda, et kriis ju jätkub meie ümber päevast päeva. ja ma kuulsin teilt ja olen kuulnud ka teistelt volinikelt, eh, mis on selle põhjused, et on vahe selles, kuidas turud reageerivad, teiselt poolt, kuidas demokraatia toimib. me teame, et nendest vastuoludest ei ole lihtsalt väljapääsuteed, aga samas me ei tea ka kõiki põhjuseid. alati selgub, et me tegutseme tagantjärele, oleme nagu hiljaks jäänud ja tihtipeale ka tegutseme vales suunas. nüüd minu märkus on järgmine. see ei ole midagi isiklikku, härra volinik, see on selline üldine märkus võib-olla te ei suuda või ei taha või mõlemad ei suuda ega taha. kui ma vaatan praegust olukorda, siis kriisile olete te lähenenud omaenda loogikast lähtuvalt ja olete teinud teatud ettepanekud, leidnud mõned vastused ning me oleme näinud, kuidas komisjon reageerib krediidireitingu agentuuridele kui me mõtleme aastale kaks tuhat üheksa ja e-, euroalal toimunule, siis e, tollal analüüsiti Kreeka olukorda ja reitingu agentuurid andsid reitinguid Kreekale ning nemadki nüüd kannavad teatud vastutust, sest nad äh, olid ju tegelikult väga äh, positiivselt suhtusid Lehman Brothersisse kuni selle hetkeni, kui too kokku kukkus. nii et äh, mina arvan küll. see õõnestab nende usaldusväärsust inimeste silmis. ja see on peamine põhjus, miks nüüd ollakse nii krediidireitingu agentuuride vastu, sest nende reitingud on kuni viimase hetkeni, kuni midagi juhtub, valed. seda näitas Lehman Brothers ja ka riikidele antud krediidireitingud. me näeme, et millised skandaalid on toimunud ja alati, kui on mingi skandaal, siis tuleb leida ka süüdlased ja neid karistada. sest vastasel korral satub jälle kahtluse alla usaldusväärsus ning teie, härra volinik, peate ka selle peale mõtlema. Eh, Kreeka tele-, Commi organisatsiooniga on üks suur juhtum seotud praegu, aga ma võib-olla arutaks seda teiega hoopis kahepoolselt. aga tahaks veel puudutada riigihangete teemat. Äh, suured ettevõtted nagu Siemens näiteks ja MMN on tegelenud altkäemaksude andmisega, et saada suurlepinguid. kas üldse on uuritud? arutatud komisjonis seda nähtust ja kas on ka mingitele järeldustele jõutud? kas on tõesti seistud hea selle eest, et neid norme, mis reguleerivad meie riigihankeid, ka täidetakse? on vaja saada nendele küsimustele vastused ja vaadata, kes on süüdi ja tähtis on, et te sellega tegeleksite. Philipp. ma tänan härra volinik, mul on seitseteist küsimust, kolm märkust, aga kui mulle tundub, et äh, minutid on loetud, jään ühe küsimuse juurde. tahtsin natukene nalja teha, ütleb härra Lambert. Te räägite sellest, et äh, demokraatia ei hinga samas rütmis kui turud ja võib-olla peaks natukene tagant sundima demokraatiat. teeksin teile ettepaneku. on nimelt äh, neli valdkonda, mis on jäänud teie ettepanekutest välja selle ja tegelikult võiks nendele tähelepanu möö-, äh, tähelepanu pöörata aja kokkuhoidmise osaks puudujääkide küsimus, teame selles osas üsna palju, mis te teete, et CDR neli aitab selleks, et äh, jõuda süsteemi juurde ja teege, lahendage see küsimus ära CDR neljaga. teine küsimus, üks asi, mis on jäänud tähelepanu alt välja, mis äh, ja selles osas ma olen muuseas ajalooliselt esimest korda nõus brittidega, mulle tundub, et Briti järelevalvel on täiesti õigus, kui nad teevad ettepaneku, et vähemalt, et lüüaks lahti, äh, lahku erinevad pangad minu meelest see on suurepärane võimalus selleks, et rea-, äh, realiseerida neid ettepanekuid mitte ainult Suurbritannias, vaid ka meie, meil. no loomulikult Ühendkuningriik on ka meil ju nii-öelda, aga, aga noh, hea küll siis te rääkisite varipangandusest ja et võib-olla tulevad ettepanekud selles osas ka. mina ütleksin, et meil on juba vahend kuidagi astuda vastu varipangandusele, niimoodi kasutada ära äh, CDR neljanda poolt pakutavaid maksujõulisuse äh, meetmeid selleks, et panganduse ja varipanganduse vahel see joon oleks natukene selgem, et ei oleks võimalik seal hüpata üle ühele ja teisele poole joont nii lihtsalt kui seni meie peaksime keskenduma sellele, et CDR neli rong äh, oleks kiirrong äh, ja liiguks kiiresti ja hoiaks kokku aega. ja me saame niimoodi ühe raamistiga üsna mitu asja lahendada, ilma et võtaks vastu kogu aeg uusi äh, õigusandlikke tekste. tahaksin teada, mis arvate sellest? suur tänu ma ütleksin veel Silvi Gulaile oma vastuse lõpetuseks, et meil on üks äh, vahend, mida võiks kasutada ära selle hindamisprotsessi juures ja teie rolli täitmiseks ja meie rolli täitmiseks, nimelt äh, äh, koondmõju analüüsi puudutav ettepanek, mis tuleb järgmise aasta alguses juba. ja see võib-olla oleks, heidaks natukene valgust selles osas ilmselt see süsteem ei saa kunagi olema täiuslik, aga võib-olla siiski annaks meile teatavad võimalused. nüüd tuleme ühe teise asja juurde. nimelt, kuidas vaadata meie mõjuvõimu ja kuidas see, mida meie teeme, mõjutab meie Atlandi-üleseid partnereid või näiteks hiinlasi Äh, tuleb ju loomulikult tagada võrdsed või, äh, mänguvõimalused kõigile ja sellepärast on väga oluline, et meie sammud oleksid nii-öelda paralleelsed. ma olen nõus sellega, mida öeldi majanduskasvu kohta ja turgude äh, rolli kohta. me ei tohi siin eksida me peame tõesti selle asja vaatama väga ettevaatlikult läbi ja mitte ei kavatse me siin loomulikult alluda tagatrepluse võtetele, aga kuulan ära kõik inimesed. Ehm, aga üritame jällegi nii kiiresti kui võimalik jõuda selliste meetmeteni, mis looksid turgudel stabiilsust ja usaldusväärsuse taastaks. nüüd veel Vicky Ford, teie küsimusele vastuseks, me oleme rakendusfaasis, äh, läbipaistvus äh, avalikel turgudel, avalike hangete turul, me pöörame sellele pidevalt tähelepanu. VKE-d peavad täpselt samamoodi nagu kõik teised ettevõtted kinni hoidma läbipaistvusreeglitest aga me oleme rääkinud varem sellest, et kas mitte lihtsustatud äh, menetlust kasutada VKE-de puhul. Äh, sellest oleme rääkinud teiega ja olul- ja huvitavad on olnud ka arutelud äh, Euroopa börssidega, et kuidas parandada VKE-de juurdepääsu avalike hangete turule. oleme võrrelnud erinevaid mudeleid, mudeleid, mida kasutatakse Põhjala riikides või Saksamaal, mis, mis on ennast tõestanud hüpoteegi osas äh,, hüpoteeklaenude osas äh, see on selles osas seadusandlik et, tekst ettevalmistamisel meie eesmärgiks on kindlasti pakkuda jällegi siis äh, nii tugev ja stabiilne raamistik välja kui võimalik. Vicky Ford äh, rääkis veel äh, sellest samast kapitalinõuete direktiivist number neli, see on sattunud ja, ja üks osa sellest täpsemalt, nimelt paindlikkuse aste osade liikmesriikide jaoks, kes on sattunud konkreetsetesse raskustesse, olgu see siis kinnisvaraturuga või, või kui on sattunud teatud pank või gru pankade grupp äh, surve alla või majandussektor meie oleme ette näinud öö, oma tekstis, mille esitasime kahekümnendal juulil, teatavaid paindlikkuse meetmeid öö, selleks, et arvestada nende konkreetsete oludega igal pool. näiteks kinnisvaraturul, mis on ju hoopis teis-, mis erineb liikmesriigiti üsna, üsna tõsiselt. me tahame tagada, et liikmesriikidel oleks piisavalt kapitali, et riskid kat-, katta teine sammas eh, on liikmesriike, kes võivad suurendada neid kapitalinõudeid eh, ettevõtete jaoks ühes või teises eh, piirkonnas või konkreetses majandussektoris, selleks et riskid oleks paremini kaetud. ja krediidiasutused, selle puhul võib nõuda suuremat riskikapitali pankadel endal oma, oma nõuete katmiseks komisjon äh, on siin võtnud väga nii-öelda karmi lähenemise ja me tahame tagada nii äh, selged riig-, reeglid kui võimalik finantsstabiilsuse tagamiseks. Ühendkuningriik äh, ja ka teised riigid, näiteks nagu Rootsi, võiksid siin ju kasutada lisanõudeid oma vahendite osas pankade jaoks härra Vikersi raporti kohaselt on see täiesti võimalik, eh, kui britid nii peaksid otsustama, teha see, no esitada need lisanõuded kapitalinõuete direktiivi, direktiivi osas. me üritame enda poolt eh, teha sel-, ära selle, mille nõukogu meilt palus. Eh, Ühendkuningriik peaks täpselt samamoodi ühtse reeglite koguga alluma Äh, proua Ford ütleb, et ma ei räägi Ühendkuningriikidest, Ühendkuningriigist. härra Barnier ütleb, et äh, ma võin rääkida Rootsist ka äh, Rootsi näitel. ma lihtsalt räägin Ühendkuningriigist sellepärast, et nad on olnud ainsad, kes ütlevad väga jõuliselt, et see, mille me oleme välja pakkunud, ei ole, ei jäta piisavalt ruumi paindlikkusele ja sellepärast ma räägin võib-olla Ühendkuningriigist, ma võin rääkida siin ka Rootsi näitest ma tahan lihtsalt vastata teie küsimusele. ainus asi, mida ma tahan, on see, et kõik peaksid kinni Euroopa raamistikust. ma ei istu sellel toolil äh, selleks, et äh, heaks kiita kakskümmend seitse erinevat äh, õigustikku siseturu ja, ja finantsteenuste osas, ei, minu eesmärgiks on, et rakenduks tõeline ühtsete reeglite kogu kui mõni liikmesriik, võtame näite, noh, Rootsi. kui Rootsis äh, järelevalveasutus otsustab äh, lisanõudeid esitada kapitali osas äh, selleks, et näiteks taast-, taandada riske Balti riikidega seoses, peab ta astuma dialoogi teiste järelevalveasutustega ja peavad järgima siis Euroopa raamistikku nii et äh, sellistele võimalustele me peaksime mõtlema. Äh, härra Confant, see, millest teie rääkisite, tõesti on, äh, on on tõeliseks murekohaks meile, sellele pühendas aega ka Euroopa Ülemkogu, kohtusin Euroopa Pankade Assotsiatsiooni presidendiga hiljuti, vist eelmisel nädalal selles küsimuses, ka tema pööras sellele tähelepanu, me oleme tal, neile andnud teatavad pädevused ja ta loodab, et neid pädevusi öö, äh, tugevdatakse. ja tema jaoks oli väga oluline öö, äh, pangandussektoris vastu võetud sammude kvaliteedi pärast aga ühesõnaga, ma olen temaga pidevas kontekstis, sellepärast et tõesti on probleemiks äh, see kvaliteet ähm, majanduskasvu tagamiseks. nüüd äh, võlavahetustehingud äh, ja see, et kas need, kes neid obligatsioone välja annavad, kas neil on ka piisavalt tagatised? jah, tõesti Äh, võlavahetustehingute puhul äh, mitte alati ei ole krediidiandjaks või, või selle krediidi edasiandjaks institutsioonid, see on tõsi. Äh, ja sellepärast olemegi huvitatud, et see baasseadusandlus, mille me praegu välja pakume, oleks piisavalt avatud selleks, et sinna saaks lisandada, lisada uusi asju ja kavatsen mõelda sellele konkreetsele punktile, milles, millele te siis viitasite. härra Hundis oli teataval, teatavas mõttes kannatamatu ja kriitiline komisjoni suhtes. Te näete sellest tabelist, aga härra Huntis isegi, et, et meie ees on palju tööd. alati võib öelda, et me ei ole piisavalt kiiresti tegutsenud, ei ole läinud piisavalt kaugele. ma mõistan, kui te ütlete, et kõik ei ole toimunud väga kiiresti. aga tuleb jätta teatavat aega ju ka konsultatsioonimenetluseks, me oleme palju nõu küsinud kõikide käest, aega on vaja ka tehniliseks ja juriidiliseks tööks me räägime siin näiteks ähm, äh, finantsinstrumentide turgude direktiivi osas viiesaja, kuuesaja leheküljelistest dokumentidest, kus rida-realt tuleb läbi käia ja vaadata, et kas kõik on õigesti. reitinguagentuuride osas ma ei tuleks tagasi selle juurde, mida ma ütlesin varem, ma ütlesin ju täiesti selgelt, et kui te vaatate seda teksti, mille me esitasime eelmisel nädalal, äh, pakub äh, regulatiivse raamistiku huvide konfliktide osas, reitingute sõltumatuse osas, see on minu jaoks põhimõtteline probleem. praegu on reitingute puhul äh, mingisugune selline automaatne süsteem kasutusel, mis läheb eda-, see reiting läheb edasi siis kohe näiteks finantsinstrumentide turgudele ja tuletisinstrumentide turgudele ja nii edasi tuleb astuda vastu sellisele süstemaatilisusele ja automaatsusele. rotatsioon täpselt samamoodi ja riigivõlakirjade, riigivõla puhul eriti tähelepanu pöörata siis sellele, et reitingagentuuri, reitinguagentuuride poolt antud reiting ei äh, hul- äh,, ei hullenda, ei halvendaks olukorda veelgi Äh, ja reitinguagentuurid peavad ka natukene mõtlema, millal nad tulevad välja oma reitingutega, nad ei saa teha seda suvaliselt, äh, välistingimusi mitte üldse arvestades. nii et härra Huntis Kreeka Telekomi küsimus äh, on raskem küsimus, sellest me rääkisime ka juba täiskogus, eelmise valitsusega olime läbirääkimistes selles küsimuses ja ma olen täiesti veendunud, et Kreeka täidab oma Euroopas võetud kohustusi ja, ja rohkem ma ei hakkaks seda juhtumit siin praegu lahkama. kõik on praegu Kreeka valitsuse kätes selle erastamise osas, te võite sellele vastu astuda või muret avaldada aga vastan teile siis kirjalikult, kui soovite. härra Lamberts. Te jagasite üsna mitut head äh, mõtet, äh, ega see ei ole üllatav, äh, tuleb au anda teie loomingulisusele ja, ja suurele tahtele, mulle meeldib selline asi. kolm küsimust viitasite minu meelest on väga oluline vaadata seda, süsteemselt vajalik, oluliste finantsinstitutsioonide osas, siin tuleb vaadata seda, mida on tehtud ka Atlandi teisel kan-, kaldal äh, Ehm, tuleb koostada finantsstabiilsusnõukogu selleks, et äh, tagada see, et kõigil oleksid võrdsed mänguvõimalused. ja vaatame, kuidas rakendab juba vastu võetud seadusandlust äh, Ameerika Ühendriigid, sellepärast et me ju ootame juba kaks ja pool aastat seda, et ameeriklased rakendaksid Basel kahte, rääkimata Basel kolmest ja see on sama ka nende oluliste finantsinstitutsioonide puhul siis. lisakapitali küsimus, sellest on kuulda juttu, seda soovitatakse siit ja sealt, aga minu meelest see ei ole ainus lahendus. see on oluline lahendus kindlasti, aga lisaks sellele on veel lisalahendusi äh, meie, meie käeulatuses Äh, kriis tuleb lahendada ja sellepärast, et see ju, ju mõjutab kogu seda, seda süsteemi. ma ei tea, kas me kapitalinõuete direktiivi nelja osas kõik need asjad saaksime tuua sisse, aga minu jaoks ei ole üldiselt tabuküsimusi, ma ütlesin seda ka ühele ajakirjanikule mõni aeg tagasi. ma olen väga huvitatud sellest, et äh, riskid oleksid hajutatud ilma igasugust ideoloogiat järgimata arvan ma, et see, mida britid otsustasid teha või vähemalt need ettepanekud, mille nad on esitanud Vikersi komisjonis, ma käisin Vikersi jutul, ma tean, mis nendelt on tulemas, me peame kaaluma seda, kas, kas see, mis on välja pakutud, on kohandatav pangandussektoritele, pangandussektorile Euroopa mandri osas samamoodi nagu Briti pangandussektorile. ja olen väga jälginud seda, mida on teinud ameeriklased selles küsimuses. meil on nendega väga avatud dialoog, poliitiline kui ka tehniline dialoog Ameerika järelevalveasutuste ja, ja Tim Reitneriga Walkeri reeglit ei tohi ka unustada. aga ühesõnaga, järgnevatel päevadel on tulemas äh, siis see moment, kus kokku tuleb kõrgetasemeline töögrupp äh, selleks, et hakata üle vaatama seda, mida on öeldud ka Derosieri raportis pankade struktuuri ja riskide hajutamise kohta. ja ma loodan, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses tulevad ka juba konkreetsed ettepanekud selles osas, härra Lambert sekkub. mulle meeldiks, kui selles äh, töögrupis ei oleks ainult need inimesed, kes universaalse panga mudelit toetavad ja et ei ole ainult neid inimesi, kes ütlevad, et ükskõik, mis me ette võtame, selles osas on, on ju hea. härra volinik. universaalse panga mudel me ju teame seda, et ähm, võib-olla need pangad olidki selle kriisi aluseks kolm aastat tagasi. tuletaksin teile meelde, nagu ma ütlesin, minu jaoks miski ei ole tabu. vaadake see ära, mille me oleme, see ära, mida me oleme teinud finantsteenuste direktiivi osas, ilma et ootame mingisugust konkreetset julgustust siit või sealt selleks, et see töögrupp ja tema töö oleks usaldusväärne, peab selles olema piisavalt ekspertiisi. Nad peavad olema nii objektiivsed kui võimalik ja teenima avalikkuse huve. ja ma kavatsen selles äh, mõttes koondada sinna erinevad neid äh, arvamusi esindavaid inimesi ma tean väga muuseas aga härra Lamberts ka neid inimesi, kes toetavad universaalpanga mõtet, kuid on samas väga avatud teiste teistele mõtetele, ma olen näinud selliseid inimesi, tunnen neid, olen nendega rääkinud. Vicky Ford. kui äh, härra Lambert sai esitada lisaküsimuse, siis mina pean ka sama õiguse. mul on väga konkreetne küsimus, ma tahaksin siin juhtida tähelepanu sellele, et see maksimaalne harmoneerimine ei tule mitte Ühendkuningriigi poolt, vaid Euroopa Keskpanga tipust. endise äh, keskpanga juht rääkis sellest ja samuti Delarosielt. nii et ette panna, et see tuleb ainult Rootsilt ja ühelt kuningriigilt, ei olnud sugugi see, mida ma ütlesin. ma ei oota teil nüüd vastata, aga ma lihtsalt tahtsin, et korralikult see asi selgeks saaks. no, no je connais les grandes voix que vous ex-. ma mõistan, millest te rääkisite. Uh... Äh, öö see, et te võrdlete mind härra Trichet ja härra äh, Rosieriga, on julgustav äh,. aga Euroopa Nõukogu süsteemsete riskide eksperdid on terve suve teinud äh, nii-öelda täppistööd selleks, et äh, tagada see, et kahekümnenda juuli tekst vastaks äh, Baseli reeglitele ma saan aru, et äh, seisukohad siin võivad minna lahku selles osas, aga Euroopa Komisjoni eksperdid tegid selle too, töö ära äh, ja nõukogu süsteemsete riskide eksperdid. ma kordan teile, et see analüüs, mille meie oleme teinud oma teksti osas ja teie peate nüüd vaatama, kuidas seda parandada, peab ette nägema paindlikkuse teatud liikmesriikide jaoks, et nad saaksid minna kaugemale. see paindlikkus, mida teie tahate ja et see oleks võimalik Euroopa raamis ja ma tahaksin, et kõik järgiksid ühtset reeglite kogu finantsteenuste turu ja finan-, osas. härra Lamberts, see varipanganduse küsimus on kaheteist, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ilmselt meie peamine murepunkt pangandusreform hõlmab endast ka varipangandust. küsisite, kas me oleme valmis seda tegema juba ka kapitalinõuete neljanda direktiivi osas, jah, ma tahan, et need asjad liiguksid kiiresti. meil on veel neli küsimust, Leon Diogo, Leonardo ja Elisa. nii et palun üritage lühidalt küsida, sest volinik peab õige pea lahkuma. ja tahaksin öelda, et see mõttevahetus, mis praegu oli saadikute ja voliniku vahel, äh, ei saa siin äh, lihtsalt piirduda oma diskussioonides CRD neljaga, väga palju on äh, rääkida vaja mikro, makromajanduslikest juhtimisinstrumentidest ja samuti Eh, krediidiriski vahetustehingutesse, palju rohkematest teemadest. suur tänu, proua esinaine. kallis härra volinik, eh, me toetame teid, eh, kui te ütlete, et poliitika peab leidma oma õiglase koha ja reitinguagentuuride teksti puhul me seda ka tegime, see oli selge samm selles suunas, mille suunas te tahate ka liikuda nii nagu te ka esmaspäeval meedias rääkisite, aga Leonardo räägib sellest võib-olla tähtsamalt. minu küsimus puudutab täpsemalt Basel kolme ja kapitalinõuete direkt-, neljandat direktiivi. kui tõesti me tahame, et meie poliitikad äh, areneksid kiiremini kui turud, peame me mõtlema sellele, et äh, praegu äh, Euroopa majandus võib langeda ikka tõsisesse äh, langusesse ja see kindlasti mõjutab otseselt pankade maksujõulisust, sellepärast et äh, võla, riigivõla risk ainult suureneb sellisel juhul. kui pangad peavad kapitalinõuetest kinni pidama uutest kapitalinõuetest tuleb neid väga palju rekapitaliseerida ja leida nendele omavahendid. aga sellest kergib kohe üks probleem, te rääkisite sellest, et äh, dividende ei tohi enam välja maksta, aga kui me räägime pankuritega, siis võib-olla jah, Kreeka puhul see läheb läbi, aga kui äh, Itaalia hakkab ennast ka kõrgete intressimääradega rahastama, siis, siis on pangad tõelises öö, äh, hädas ja kaks küsimust, mida siis teha, pöörduda pankade poole, markade poole, aga nagu te ütlesite, turud on praegu nõrgad ja, ja pankadel on väga raske leida omavahendeid. ja siis teine küsimus, et kuidas pakkuda riigiabi. Teie vastutate selle eest otseselt, sest et teie vastutate riigiabi küsimuste eest me loodame teist palju, isegi kui te võib-olla otseselt ei vastuta selle eest. suur tänu. Jõge. Muito obrigado, Sharon. Eu queria começar por. suur tänu ja tänan volinikku. mul on paar küsimust aga alustaksin sellest, et avaldan tunnustust teile, volinik Barnier, selle eest, kuivõrd muljetavaldav oli teie e, ettekanne nendest ettepanekutest, mis on juba läbi läinud, mida koostatakse, mis tulevikus välja pakutakse ja tahan kiita teid nende algatuste eest, mida te olete selles valdkonnas üles näidanud. tahan teid tänada teie aktiivsuse eest nüüd teie õigusloomelised ettepanekud, mida te tutvustasite. Need pälvivad tunnustust ning pälvib tunnustust ka teie mõtted reitinguagentuuride kohta. tõesti, see, mida te teete, aitab turgudel paremini toimida. ja sel teemal on ka minu küsimused kõigepealt Äh, kohustuslikud reitingud agentuuride poolt, kas te ei leia, äh, et praktikas võiks see killustada turgu nende äh, reitinguagentuuride vahel, kes juba eksisteerivad ja tekib selline paralleelse käitumise mall, selline oht on. ja teiseks, reitinguagentuuride rahastamine. tahaksin teada, mida volinik arvab, et äkki tasuks muuta seda rahastamismudelit, mida praegu reitinguagentuuride puhul kasutatakse, mida te asjast arvate, härra volinik? on veel terve rida küsimusi juba kõlanud auditeerimise kohta ning tahaksin küsida teilt, härra volinik, kas see ettepanek, mis on tulemas äh, jätkab seda joont, mis septembrikuus plenaaris ka eh, heaks kinnitati, nimelt ühisauditid. ja see, et eh, audiitorfirmad ei tohi teisi teenuseid osutada. aga kas see ei tekita mitte kriisiolukorras dominantefekti turul? <clears throat> ma tänan mina piirdun reitinguagentuuride kohta küsimusega, sest minul on raport sel teemal. minu küsimus on lihtne. härra volinik, mida me nüüd peame tegema, arvestades seda, mis toimus möödunud nädalal? ma olen teiega nõus, et poliitikud ja poliitikat ja tegevuspoliitikad peavad olema realistlikud ja tuginema faktidele, aga ei ole ju mingit kahtlust sellest, et need meetmed nagu näiteks öö, uued määrused tegelikult on nõrgestanud öö, nõudeid võrreldes esialgse ettepanekuga, mis komisjonis valmis. kas teie Äh, ei leia, et näiteks kui see dokument jõuab parlamendi arutusele, äkki õnnestub parandada seda dokumenti ja nõudlikumaks muuta. Äh, reitingute peatamine, äh, sellisel juhul, kui riigid on sattunud väga raskesse olukorda, nende reitingute peatamine oli üks meie ettepanek, aga ka ühinemised ja omandamised mis tulenevad reitinguagentuuridest. mis te arvate, äkki meil õnnestub selles kahes aspektis dokument uuesti läbi vaadata? ja kui te olete meiega ühel meelel, siis me saaksime koostööd teha ja oluliselt direktiivi teksti koos muuta. sest need sätted ju tegelikult sisaldavad väga tähtsat ja minu arvates on praegu siiski endiselt ebaselge, millist mudelit me ikkagi silmas peame. mis te arvate, kui see regulatsioon oleks juba jõustunud, äkki meil oleks õnnestunud ära hoida neid vigu? ütleme ausalt, need olid veod, vead. Äh, nagu näiteks Standards ja Poorsiga Prantsuse puhul juhtus, Prantsusmaa puhul juhtus nii et äh, ka sellised küsimused nagu huvide konflikt, riigivõlad, olemasolevate normide revideerimine. Äh, normidel on võib-olla liiga palju loodetud ja finantseerimise, rahastamise mudel ja ka see küsimus Euroopa reitinguagentuuridest. kõik need on aktuaalsed teemad. jah, ma mõistan et aeg läheb, aga ma olen raportöör selles küsimuses ja andke mulle veel minut juurde, ma tõesti üritan lühidalt teha. Te võib-olla ei leia seda, aga palun, palun ükskord lubage mul pisut rohkem rääkida. ma tahan teile meelde tuletada, et see raport, mille tegi meie kolleeg härra Klints, käsitles ka reitinguagentuure ja nüüd Äh, uues regulatsioonis ei ole üldse nimetatud teostatavusuuringut, aga ma tean, volinik, teie peate seda tähtsaks. lihtsalt aega üldiselt meil napib, mitte asi ei ole teis. härra Liise. suur tänu, Sharon. suur tänu, härra volinik. suur tänu selle eest, et tulite jällegi siia meie komisjoni ette Te rääkisite poliitilisest ajast, mis on alati pikem kui aeg turgudel või see, kuidas turud aega defineerivad. ja nii see tõesti on. aga ma arvan, et äh, probleemiks on ka see, et me ei tee piisavalt jõupingutusi nende ettepanekute tegemiseks, mida vaja on, nii et turud reageerivad kiiremini kui meie ja on meist alati paar sammu ees. vaadakem kas või riigivõlgasid ja pankade probleeme. aktsionärid on ju ka kõik inimesed volinikul tuleb äh, lahkuda, kuid äh, jah, laseme kõigepealt Liisat siis, Liisat siiski lõpetada. okei okay,, continue. kas ma jätkan? kas ma võin jätkata, küsib proua Ferreira me räägime siin ju poliitiliste prioriteetide probleemist, ühelt poolt riigivõlad, teiselt poolt pankade probleemid. millised on kõige tähtsamad küsimused? meil tuleb mõlemad küsimused lahendada ja seepärast oleme sattunud nõiaringi. isegi need riigid, mis on troika järelevalve all, äh, ka seal on pankasid, äh, mille taaskapitaliseerimist on alustatud ja samal ajal on meil riike, mille riigivõlga enam tõuseb ja tõuseb. olukord on tõesti katastroofiline. troika järelevalve alla pannakse riigid selleks, et neil oleks võimalik oma pankasid uuesti kapitaliseerida. samal ajal aga kap-, pankade reitinguid vähendati sellepärast, et neil on väga palju võlgu. ja seda riikides, kus on riigivõlaga ka probleeme ja selleks, et pangad saaksid vastavalt äh, turul valitsevale intressile oma kapitalibaasi uuesti tugevdada, pidid nad ostma kõrgema äh, intressiga laenusid. nii et äh, meil on tegemist suure probleemiga ja pangad, äh, mis olid raskustes, nende riskid suurenesid veelgi, nii et me oleme tõesti praegu täiesti suures nõiaringis ja mingit väljapääsu ei paista me peaksime ette nägema tingimused, kuidas oleks võimalik sellist olukorda vältida kriisiaegadel ja pangad peaksid olema võimelised oma olukorda parandama omavahendite kaudu. siis on meil veel riigivõlad ja me peaksime mõtlema selle peale, kas Euroopa Keskpank väljastab ühisvõlakirju või mitte. ning äh, siis on meil veel reitinguagentuurid, mis annavad oma hinnanguid, nii et äh, see kõik ei saa lõppedagi teisiti kui ainult nõiaringis, kust pole võimalik välja tulla. ja seepärast peame mõtlema, kuidas pankade kriisi Euroopas lahendada. ja kuidas poliitilisel tasandil äh, riigi võlaprobleemi lahendada. tegemist on ohtliku kor-, olukorraga, me istume nagu püssirohutunni otsas ja tahaksin teada, milline on teie arvamus härra Langen, jah, kuna aega on väga vähe, siis äh, tõstataksin ainult need lahtised küsimused, mis on jäänud ja proua eesistuja teab seda. mul on teistsugune küsimus. Äh, riigi võlakirjad on Basel kolmes äh, määratletud kui null riskifaktoriga. ma tahaksin teada, kas te õigusloome kaudu kavatsete seda nullmäära kuidagi mõõdukamaks muuta ja seda olukorda muuta ja tahaksin tänada teid teie pühendumuse eest, kuigi ma mitte alati teie ettepanekutega pole nõus, aga te olete üles näidanud mitte ainult julgust, vaid ka järjekindlust ja sellega olete te meie toetuse ära teeninud. Pardonnez-moi de, de répondre. Euh, üritan väga kiiresti vastata, aga tahan tänada kõiki küsimuse esitajaid, ka viimase vooru omasid küsimuste eest. suur tänu ka härra Valangen teile. nagu ma ütlesin proua Fordile, me oleme üritanud täita Baseli ettepanekute kirjatähte nii võimal-, nii palju kui võimalik äh, kapitalinõuete direktiivi osas, ega siis Baseli töö ei ole lõppeni, lõppenud, me peame arvesse võtma ju ka selle, mis on juhtunud vahepeal Euroopa majanduses arvestades riigivõlaga toimuvat nii-öelda avalikku laenu, nagu ütles Werner Langen, see töö jätkub. me peame lähenema väga pragmaatiliselt ja Baseli komisjon siis tegeleb selle asjaga on teatav seos selle vahel, mida ütles Liam Young-Nok ja proua Ferreira. mõistagi, ja sellepärast ma ütlesingi kohe alguses, et äh, me tahame pankade puhul anda nii-öelda globaalse pildi, globaalse lähenemise sellepärast, et äh, me oleme ju täpselt välja selgitanud, millised meie poliitilised või majanduslikud prioriteedid. ja meie esimene prioriteet lisaks äh, Kreekale loomulikult on olnud riigivõlgade probleem kõikides teistes liikmesriikides äh, ja need plaanid tuleb nüüd ellu rakendada. loomulikult, pankade olukord, nii nagu ütles härra Njok, on otseselt seotud sellega, mis praegu toetub, toimub riigivõlgade turul ja e, sellepärast oleme me siis praegu Olli Rehni ja Almunia ja komisjoni presidendiga olukorras, kus me peame paralleelselt e, e, täitma kahekümne seitsmenda oktoobri mitmeid öö, otsuseid, mitte ainult keskenduma pankade rekapitaliseerimisele, ühe nendest ettepanekutest me tahame tagada ka ju selle, et äh, taluvustestid, äh, koormustestid, vabandust, äh, annaksid õigeid tulemusi ja aitaksid meil juhtida seda kriisi, kust me ennast leiame. stabiilsusfond, härra Njok, selles osas ma tegelen ju väga keerulise teemaga. nimelt, kuidas leida see koordineeritud süsteem pikaajaliseks ja keskpikaks pankade rahastamiseks. see kõik loomulikult on otseselt omavahel seotud. ja teeme siis rahandusministritega väga tõsist koostööd selles osas. Euroopa Keskpank muidugi mängib ka oma rolli. keskpank on juba aastaid selle kriisi algusest äh, mänginud väga olulist rolli, on jäänud äh, on täitnud oma rolli väga hästi ja tal on kindlasti oma koht kogu selles süsteemis. ma tahaksin ka öelda, et see ühtne lähenemine pankade puhul, siin on kapitaliseerimise küsimus äh, üks küsimus, mis on väga oluline, kuid ta ei ole Euroopa vahendite kogus sugugi mitte aga ainult ainus vahend, lisaks sellele majandusjuhtimine, järelevalve, Eh, kriiside ennetamine ja nii edasi, seda kõike me üritame kuidagi saavutada pangandussektori suhtes. Eh, härra Fajon eh, rääkis samuti reitinguagentuuridest. see vahejuhtum, see tõsine skandaal, mis tekkis Prantsusmaa reitinguga, selles osas on praegu nii-öelda käimas juurdlus Prantsuse finantsturgude ameti äh, ametis, et vaadata, mis siis täpselt ikkagi juhtus selle vahejuhtumi osas. mina arvan, et äh, reitinguagentuuride vahendite kogu, selle ma ehitasin üles äh, sellele alusele, et reitinguagentuurid on olulised ja nendel on oma roll. mul ei ole mitte mingisugust vaenu nende vastu jah, ma arvan, et äh, nad ei ole käitunud võib-olla õigesti teatud toodete hindamisel, mis on tegelikult olnud ju nii-öelda äh, rämpstooted ja pankadele toonud suurt kahju, äh, aga nad on ka sellest õppinud. ja nende töö on väga tas-, kasulik, aga samas nad peavad oma neid reitinguid andma sellistel hetkedel, mis on ikkagi sobivad selleks, et mitte tekitada lisa äh, lisakõikumisi. seda me siis üritame tagada oma sammudega. härra Dominici, kui see vahendite kogu on paigas, siis väheneb kindlasti sõltuvus nendest reitinguagentuuridest, suureneb nende tööde, nende töö läbipaistvus riigivõla osas on kindlasti meil ka parem ülevaade ja Euroopa raamistik, ma pean seda ka rõhutama, kannab ju teatud vastutust, nii-öelda tsiviilvastutust tõsiste, et oleks reitinguagentuuridel ka teatav tsiviilvastutus, kui nad on teinud tõsise vea ja see siis või on reegleid rikkunud, siis tuleb nende suhtes rakendada ka sanktsioone komisjoni ettepanek, kuhu me sellega oleme jõudnud. minu meelest meie ettepanek on ambitsioonikas, loomulikult kõik on võimalik alati parandada. tõime sisse selle kohustuslike, kohustusliku rotatsiooni, selle me oleme läbi mõtnud väga tõsiselt, küsisite reitinguagentuuride finantseerimise kohta. meil ei ole ju praegu siin mingisugune plaanimajandus minu meelest on väga oluline aga see, et äh, finantsturud alluksid äh, avaliku õigu-, õig-, avalik-õiguslikule korrale ja äh, seadusandlusele. me ei paku, me ei suru peale mitte mingisugust konkreetset äh, maksuvormi äh, vaid äh, tahame ikkagi tagada see, et üldisest reeglitest peetakse kinni ja et oleks tagatud täielik läbipaistvus selle mudeli osas, mida siis lõpuks kasutatakse ja nende maksete osas, äh, mis on, mis on äh, sooritatud. audit. meie töö jätkub. kallid kolleegid, kui ma oma kolleegidele teen oma ettepanekud, mis on üldiselt äärmiselt ambitsioonikad öö, siis äh, järgneb sellele teenuste vaheline arutelu ja üldiselt tavaliselt lekib sealt midagi ajakirjandusse. ma tean, nii juhtub, ma olen ju valin-, volinik olnud enne ka, nii lihtsalt läheb. mis siis ikka? meil ei ole õigus, kui me arvame, et kui üks äh, tekst lekib, äh, et, et see ongi, ma ei saa kelle, tähendab, mul on väga raske selgitada see, et inimestele pärast siis seda, et kui tekst on lekkinud, et see ei olegi lõplik tekst. Need tekstid saadetakse laiale selleks, et kolleeg, kollegiaalsuse vaimus kuulata teiste seisukohti, et inimestel oleks võimalus vaielda vastu või olla nõus minu ettepanekutega ja mängureegel ju näeb ette seda, et ma pean kõik ära kuulama ja kui mõned äh, tunnevad teatavaid reservatsioone või on neil küsimusi, siis ma pean nendega arvestama. loomulikult komisjon, mis äh, äh, lõpuks välja pakub, on ju erinev sellest ilmselt, mis on minu esialgne ettepanek ja sellele järgneb teine etapp, kus teie olete otseselt kaasatud. ja Sharon Bowlesile ütlen ma konkreetselt, et mul on üsna mitu head näidet selle kohta, kuidas äh, Äh, parlamendis äh, see tekst, mille komisjon esitas, sai hoopis äh, värskema näo. näiteks auditi puhul see tekst on väga oluline. see on üks nendest viimastest sektoritest, kus G kakskümmend nõudis suuremat järelevalvet, tagamaks rohkemat läbipaistvust. auditit on meil hädasti vaja. auditiettevõtted on, on olulised, kuid nende töö peab olema usaldusväärne. Nende vahel peab olema suuremat suurem äh, konkurents. mõned riigid on siin mingit ühiskomissariaadi mõtet välja pakkunud, aga ma ei tea, mis sellest lõpuks saab, sellepärast et see asi on läbi aru-, aruta-, arutamata. ma ei äh, tahaks siin emotsioonidel äh, valitseda meie tegevust, vaid ikkagi mõistuspärasusel. nii et nii palju ma siis vastaksin, üritasin nii täpselt vastata kui võimalik, nii selgelt kui vast-, kui võimalik. suur tänu, et mind ära kuulasite ja tahaksin teid kõiki julgustada siis, siis ka tulevikus seda tegema. Okay, thank you very much, Commissioner. I have... suur tänu, härra volinik ma tahan öelda, kallid kolleegid, et tegelikult volinik tahtnuks lahkuda pool viis, aga me saime eh, väga häid vastuseid ka pärast seda aega. suur tänu teile kannatlikkuse eest. ja tänaseks on ka meie